ja esimesena saab sõna äh, Pascual Garcia. esitatud on kuus äh, resolutsiooni eelnõud ja härra Grandes Pascual saab sõna. suur tänu, härra juhataja, daamid ja härrad, hispaanlase jaoks on Venezuelast, äh, Venezuela taolisest riigist rääkimine nii kriitilisel toonil väga valus, meil on nimelt Venezuelaga ka väga palju äh, sidemeid, meil on ajaloolised sidemed selle riigiga, kuid ähm, olukord äh, on Venezuelas väga-väga äh, raske. meie resolutsioon, mille taga on selle koja suurimad fraktsioonid, neli fraktsiooni, on väga karmisõnaline ja selles mõistetakse hukka president Maduras, Maduro valitsus eh, sammud opositsiooni vastu. ÜRO piinamiste vastase komisjoni esindajad on väga selgelt võtnud sõna selle kohta, et Venezuelas ei saa täna rääkida sõnavabadusest, kohtusüsteem ei ole sõltumatu, et Venezuelas on sagedaselt piinamisjuhtumid ja tegemist ei ole lihtsalt tühjade sõnadega. kui kaua veel kavatseb president Maduro ära kanna-, kasutada meie kannatlikkust, ta võib küll olla demokraatlikult ametisse valitud, kuid see ei tähenda seda, et tal on õigus solvata teisi ähm, äh, valituks osutunuid ja, ja süüdistada neid äh, riigi äh, pöördes, tema ise on aga selles süüdi riigipöördes, me tahaksime, et Venezuela oleks äh, rikas riik, et sellel rahval oleks võimalus äh, tulevikus elada demokraatlikus riigis ja me loodame, et valitsus aitab neil sellist äh, ühiskonda üles ehitada. härra Weidenholzer, suur tänu pärast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta presidendivalimisi on olukord tõesti väga õudseks muutnud, opositsiooni jaoks muutub olukord täitsa katastroofiliseks, tõesti, see küsimus on nüüd tõstatatud ja opositsioonijuhi äh, arreteerimine on üks kõige suurepärasemaid näiteid selle kohta ka ÜRO inimõiguste volinik on äh, avaldanud muret olukorra üle, öelnud, et inimõigusi rikutakse pidevalt. riik on killustunud, äh, killustumise risk äh, on tabanud ka perekondi, on tõesti viimane aeg, et praegune Venezuela valitsus midagi ette võtaks ja selle olukorra lõpetaks. on vaja rahumeelset dialoogi opositsiooniga. eriti kõik süütud kinnipeetavad tuleb kohe vabastada ja vaba, kogunemisvabadus tuleb uuesti taastada ning ka kohtusüsteemi sõltumatus, aitäh! aitäh, järgmisena härra Temesmaeker, palun! aitäh, härra president! jah, olen nõus sellega, mida ütles eelmine kõneleja, see, mis veebruaris tudengite protestiga algas selleks, et saada rohkem turvalisust, oli president Maduro jaoks põhjuseks selleks, et kogu opositsioon alla suruda. kümme kuud hiljem on meil kümneid ohvreid, tuhat nelisada kodanikku ootavad kohtuprotsessi. see, kes internetis vabalt ütleb, mis ta arvab, võib viieks aastaks vangi sattuda, nii et õigusriigist ei saa me Venezuela puhul enam rääkida president Maduro Chavez'i järglasena üritab tõesti rahvast alla suruda ja olukord on tõesti õudne, sest äh, pärand on õudne, mis jäeti riigistatud majandatud, inflatsioon on üle kuuekümne protsendi me peame mõtlema ka selle peale, mida tegi USA kongress, meil oleks vaja sanktsioone president Maduro ja tema kaaslaste jaoks ja kõigepealt äh, tuleks hukka mõista need inimesed, kes inimõigusi on rikkunud, neile tuleks panna sisse sõidukeeld Euroopa Liitu ja ka nende varad tuleks külmutada. tähtis on, et äh, parlamendi äh, demokraatlik defitsiit lõpetataks ja et lastaks lahti kõik need äh, rahumeelsed meeleavaldajad, samamoodi nagu ka poliitilised vangid, samamoodi nagu ka demokraatlikult valitud parlamendi esimees Maria Gonchado. aitäh! järgmisena härra Korrao, palun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 muudatusettepanekute tegemisel me nägime selgelt, et tegemist ei ole mitte reaalsete probleemidega, vaid poliitiliste probleemidega. jah, tõesti, inimõigusi rikutakse, aga mulle tundub, et me ei suuda objektiivselt seda olukorda hinnata. meil on ühelt poolt need, kes president Madurot toetavad, need, kes toetavad ka valitsust ja teiselt poolt on meil ka opositsiooni toetajad tegemist ei ole mitte spontaanselt Äh, moodustatud opositsiooniga, vaid seda opositsiooni juhivad äh, kolmandad jõud. ma arvan, et me peaksime üritama sellistes olukordades siiski neutraalseks jääda äh, peaks olema mingi kolmas pool, mis kaitseb nii Venezuela kodanikke kui ka Venezuela kodanike inimõigusi. aitäh, järgmisena härra Maura. Gracias, presidente. Esta resolución aitäh, president, see resolutsioon on täiesti õigel ajal koostatud. ma võin täiesti uhkelt öelda, et Euroopa Parlament teab täpselt, milline on olukord ja on tõesti väga tore see, et äh, on leitud aega selleks, et võidelda Venezuela kodanike demokraatlike õiguste eest. meil on nüüd tekst koostatud, kuid me ei tohiks teha seda viga, et ütleme, et tekst on valmis ja kõik on tehtud. meil on see resolutsiooni ettepanek, aga pärast resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmist tuleb meil teha ka jätkutööd selleks, et hoolitseda selle eest, et Venezuela valitsus lõpetaks inimõiguste süstemaatilise rikkumise ja ka põhiõiguste ja põhivabaduste rikkumise me ka ALDE fraktsiooni nimel tahan öelda, et me peame hoolitsema selle eest, et me peame leidma kõik võimalused olukorra parandamiseks. aitäh, järgmisena härra Koosa, palun. aitäh, kallid kolleegid. demokraatia ja inimõigusi kasutavad teatud inimesed enda huvides, tegemist on poliitilise ähm, inimõiguste ärakasutamisega see, siin on tõesti tegemist riigiputši, sabotaaži, eh, meediasõja, vägivallapuhanguga. on rahumeelsed tudengid, kes on tulnud tänavatele ja võitlevad oma õiguste eest. Neid süüdistatakse aga ka sõjarelvade kasutamises. mida ütlevad need, eh, kes eh, hääletavad selle resolutsiooni poolt, samal ajal kui koduriigis nende äh, sõpru tapetakse. rahvapartei Hispaanias on ka mitmeid kordi nõudnud, et äh, midagi tuleb ette võtta. tehke, mida tahate, valetage, kui tahate, teil ei õnnestu Venezuela rahva valikut muuta. aitäh! alustame nüüd aruteluga ja härra Stettina, palun suur tänu. suur tänu, härra juhataja. Venezuela režiim püüab opositsiooni alla suruda tuhanded inimesed on vangistatud, sealhulgas tudengid ja näiteks Leopold Lopez, kes on väga oluline opositsioonipoliitik, on samuti vangistatud ja sellepärast toetan ma seda resolutsiooni, kuna meie ajalooline kogemus äh, näitab äh, Nõukogude režiimi tingimustes seda, et ka seal püüti opositsiooni alla suruda, äh, kiusates inimesi taga, vangistades neid ja sellepärast oli väga oluline just et meid toetasid demokraatlikud riigid sada kakskümmend viis aastat tagasi. ma usun, et praegusel hetkel peaksime me kindlasti toetust avaldama demokraatlikult kõikidele nendele inimestele ja seetõttu kutsun ma üles kohest Lopese ja teiste kinnipeetud poliitiliste vangide vabastamist, aitäh! suur tänu, järgnevalt härra Assis, palun! suur tänu, härra juhataja! Äh, nii nagu meile näib, on demokraatia äh, alati seotud õigusriigi põhimõtetega ning õigusriigi põhimõtted kaasavad muuhulgas näiteks võimude lahusust ja äh, erinevaid vabadusi, sealhulgas väljendusvabadust nüüd äh, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine on eelkõige tähtis äh, just äh, riigijuhtide hulgas ja meie fraktsioonil oli hea meel ühtse resolutsiooni teksti koostamisel osaleda. peab ütlema, et Venezuela olukord on tegelikult väga keerukas. me oleme igasuguste sanktsioonide vastased, praegune olukord ei ole seotud kuidagi äh, Nõukogude Liiduga, see ei ole võrreldav äh, Nõukogude Liidu osa, äh, olukorraga ja seetõttu tahaksime me, et opositsioonil Venezuelas oleks võimalus demo-, proteste rahumeelsel teel ellu kutsuda. me oleme resolutsiooni teksti projektis osalenud me tahame kindlasti, et õigusriigi põhimõtetest ja põhivabadustest peetakse kinni, Venezuela olukord on kahjuks vastupidine praegu äh, Äh, aga me tahame, et Venezuela, mis on demokraatlik riik, seal on aset leidnud valimised, äh, aga me näeme, et praegu on tõsised probleemid riigis, millega on vaja tegeleda. niisiis, Euroopa Parlament äh, peab mängima oma rolli korralikult täna. suur tänu, härra Assis, ütleb juhataja sinise kaardi küsimus proua Besserolt, kas tahaksite vastata? olge head. suur tänu, härra juhataja ma tahaksin äh, midagi lisada. Äh, ja nimelt, äh, see, mida meie Euroopa Parlamendis praegu ja Venezuela osas ette võtame, on väga oluline ja see mängib otsustavat rolli. aga samas ei ole me ühes asjas olnud piisavalt selged ja nimelt proua Vessera, te peaksite küsimuse esitama, ütleb juhataja, ärge tehke mingisuguseid muid märkusi jah, äh, proua Pesera jätkab, äh, minu küsimus on niisiis, kas meie Euroopa Liidus kas me üldse saame aru, äh, milline on poliitiline tagakiusamine, sellepärast et Venezuela inimestele on asüüli pakutud ka Belgias, aitäh. jah, suur tänu, ütleb härra Assis. mina arvan, et hääletamine, mille me läbi viime, on väga selge sõnum, nagu öeldud, siis praegune olukord ei saa niimoodi jätkuda. see, kuidas opositsiooniga on käidutud, seda tuleb, selle tuleb anda hinnang ning samas on vaja ka selgeks teha see, et me ei tohi siin asju omavahel ära segada nagu öeldud, demo-, Venezuelal toimus, Venezuelas toimusid demokraatlikud valimised ja meie ei öelnud sellega seoses, et demokraatlikud valimised tähendavad automaatselt demokraatiat. demokraatia üks eeltingimus on ka õigusriigi põhimõtted ja kui neid ei taga, tagata, siis me peame midagi ette võtma. härra Karski, palun. Panie przewodniczący, aresztowanie w lutym kilku studentów pod pretekstem działalności przez... suur tänu mõningad äh, tudengid on arreteeritud äh, ja seda juulikuus äh, pärast seda, kui tudengid osalesid rahumeelses protestis ning see tekitas veelgi suurema protestilaine riigis. härra Loobes ise pöördus õigusorganiste poole ning äh, Äh, ütles, et äh, kohtusüsteem Venezuelas ei ole äh, mitte õiglane. tema kinnipidamine tänase päevani on olnud illegaalne ning tema ja tema kolleegid viibivad täna alandavates tingimustes. see on inimõiguste rikkumine ja praegu on viimane hetk, et teha ära midagi Nicolas Maduro režiimi vastu. suur tänu! suur tänu, proua Naasova. suur tänu, juhataja. me näeme praegu, kuidas inimõigusi tõsiselt rikutakse Venezuelas me ei saa lihtsalt tegevused pealt vaadata, kuidas olukord veelgi halveneb. seetõttu kutsun ma üles nõukogu, et hakatakse mõtlema selle üle, kuidas Maduro valitsuse ametnike vastu sanktsioone rakendada. ma olen täiesti vastu sellele, kuidas režiim oma inimestega ümber käib. Venezuela inimesed tahavad oma demokraatlikke õigusi kasutada, rahumeelselt protestida ning olla vastu valitsusele, aga samas brutaalselt surutakse need inimesed alla, seda tehakse süsteemsel moel ja ma kutsun äh, ametivõime üles vabastama kõik poliitvangid äh, Venezuelas, sest neid hoitakse kinni äh, ilma, et nad oleksid saanud õiglust kohtupidamisele ning Maria Machado ja härra Lopes mõlemat tuleb vabastada. me ei saa aktsepteerida seda, et opositsioonijuhte karistatakse sellisel moel, nagu neid karistatakse ja neid väärkoheldakse äh, Äh, Venezuelal ei ole õiglast kohtupidimissüsteemi. suur tänu. suur tänu ja härra Hristsoogonas järgmisena, palun. suur tänu, härra juhataja. me oleme olnud tunnistajaks veristele sammudele viimase aasta jooksul valitsuse poolt ja need need on järgnenud pärast seda, kui inimesed on avaldanud meelt äh, president Maduro vastu. ja mulle tundub, et väga selektiivselt äh, on äh, reageerinud valitsus. ÜRO raport härra El Husseinilt on sellele ka väga selgelt viidanud Cefas Lumina on aga samuti esitanud aruande, kus viidatakse süstemaatset, süsteemsetele inimõiguste rikkumistele aga samasugust äh, inimõiguste rikkumist me näeme ECOFIN-i pea-, poolt Kreekale peale surutud äh, kasinusprogrammides äh,. vaatame, mis toimub Venezuelas, jah, see on õige, et me sellele tähelepanu pöörame, aga selle juures tuleks pöörata tähelepanu siis ka meie enda riikidele. see, kuidas Kreekat praegu rünnatakse, me oleme euroala ja, ja korruptsiooni ohvrid suur tänu, härra Urtas äh,, siiski härra Krissogonus äh,, teile on esitatud sinine kaart, kas te olete härra Puhnani küsimusele valmis vastama? on õige see, et äh, Venezuelas äh, kasutab opositsioon vägivalda, aga kas on õige ka see, et äh, terrori ja piinamisega vastata sellisele vägivaldsele, vägivaldse opositsiooni käitumisele? härra Kris Sookonnas, palun mikrofon terror ja piinamine on täiesti vale meede, ükskõik milline pool seda kasutaks, aga meil on siin ka õiguslikud meetmed nende inimeste vastu, kes on kuritegusid toime pannud Venezuelas. suur tänu, järgmisena kolleeg Urtasun. mikrofon, palun. suur tänu, härra juhataja. see, mis äh, siin praegu toimub, on kodukorra artikli sada kolmkümmend viis räme rikkumine. tegemist on praegu siiski inimõiguste rikkumisi puudutava aruteluga mil, mitu resolutsiooni on võtnud Euroopa Parlament äh, vastu äh, selle riigivalitsuse osas, tegemist on totalitaarse režiimiga ja äh, samas on meil selle riigivalitsusega, vaatamata sellele, et tegemist on totalitaarse režiimiga kokkulepped, millisel teisel riigil veel selline asi on? kuid samas meie fraktsioon selle rünnakuga vastu ei ole tegemist, äh, on, ei ole nõus selle resolutsiooniga, tegemist on silmakirjalikkuse järjekordse näitega, me ei taha seda resolutsiooni ja mõistagi hääletame selle maha. härra Urtasun, ka teile on esitatud sinine kaart, härra Karski sooviks teid esitada küsimus, teie käest esitada küsimuse härra Karski, palun. suur tänu, härra juhataja. hetke tagasi me kuulsime siin saalis, et et Venezuela valitsuse äh, hukkamõistmine on sobimatu teie suust, kas on siis teie meelest normaalne, et rõhutakse opositsiooni, et on vahistatud äh, opositsioonijuhid, teiste hulgas Leopoldo Lopes ja et neid alavääristatakse, äh, nendel ei ole juurdepääsu veele, toidule, äh, neid piinatakse kõva muusikaga ja selline asi, neid ei lasta magada ja nii edasi, kas te olete siis sellise kohtlemisega nõus, härra Urtasun? juhtumid, äh, mis äh, tuleb uurimise alla panna, tuleb muidugi uurimise alla panna, aga mina arvan, et tuleks kõikide riikide puhul kasutada sama standardit, aga Venezuela valitsus on valitud ametisse demokraatlikult ja järgmine kord, kui sellest on, tuleb jälle mõni selline juhtum esile, siis sellest tuleb muidugi rääkida, aga rääkida konkreetsetest juhtumitest. see on juba, ma ei tea, kui mitmes resolutsioon, meie parlamendile lihtsalt ei meeldi Venezuela poliitika. härra Urtasun, härra Nart on teile samuti esitanud sinise kaardi. härra Nart, tehke lühidalt. härra Urtasun, kas te arvate, et on mõistlik, et ÜRO inimõiguste komisjoni raport poolt, äh, tegemist on siis ähm, piinamiste vastase komisjoni raportiga, mille raportöör on viidanud Venezuelale. Ameerika riikide vaheline inimõiguste komisjon on täpselt samamoodi äh, selle välja toonud. see on tegelikkus, need on asjad, mis tuleb hukka mõista Venezuelas, mitmed raportid viida, viidavad sellele ja mina kasutan küll täpselt sama äh, standardid kõikide riikide puhul ja minu meelest tuleb hukka mõista asjad, mis hukkamõistmisele kuuluvad. härra Urtasson, Javier, sa oled kõigest valesti aru saanud. ma mõistan alati hukka inimõiguste rikkumised, kus iganes need ka ei toimi, ei toimu, aga Javier, praegu me sellest ei räägi eelmise mandaadi ajal ma ei tea, mitu resolutsiooni me võtsime Venezuela küsimuses vastu, sellepärast et siin kojas on liikmeid, kellel, kelle jaoks Venezuela on kinnisidee. härra juhataja, siniseid kaarte on esitatud teile üsna mitu. aga meil on veel täna kaks arutelu enne hääletusi ja sellepärast kahjuks ei saa ma anda sõna Äh, veel äh, sinise kaardi tõstnud kolleegidele ja kavatsen olla natukene karmim ka kõneajaga, sellepärast et muidu jääme ajakavast väga maha. härra Bashir järgmisena, palun. härra juhataja, ma tahaksin kasutada täna võimalust äh, ja kutsuda üles Obama administratsiooni avama Venezuelaga dialoogi, nii nagu ta tegi eile Kuuba osas. loobugem Venezuela režiimi alibitest ja väljavabandustest, mida nad kasutavad pressivabaduse piiramiseks, valimiste võitlemiseks ja demokraatia pidurdamiseks ja kodanikele surve avaldamiseks millal saab Venezuela aru sellest, et nad ei suuda enam sellises režiimis hoida alal oma majandust, maailmaturgudel on ähm, vaba languses täna nafta hinnad. sellel aastal on Venezuelas äh, prognoositud kuuekümne protsendine inflatsioon, nad ei suuda enam kanda välja neid lahkeid ähm, ja külluslikke sotsiaaltoetusi, äh, mida nad oma rahvale lubanud äh, Venezuela peab mõistma, et nad ei saa summutada teiste riikide, ameeriklastele tuleks meenutada, nad ei saa summutada teiste riikide vabaduse mm, soovi. suur tänu, härra Bashir, härra Kelam, palun. suur tänu, härra juhataja. ma olen sügavalt mures Venezuela poliitilise olukorra pideva halvenemise pärast sellel riigil on kohustus õigusriigi põhimõtetest lähtuda, sellepärast et nendest on hiljuti saanud ÜRO Julgeolekunõukogu ajutine liige. Äh, sealne sotsiaalmajanduslik kriis on äh, poliitilise sallimatuse tagajärg äh, ebaproportsionaalse vägivalla kasutamise vastu on inimesed tänavatele tulnud. Leopold Lopesi toetuseks ja teiste Äh, opositsioonierakondade tegutsemise peatamiseks on ähm, inimesed äh, meeleavaldustele kokku tulnud, kuid on vastuvõetamatu, et nendel meeleavaldustel on hukkunud nelikümmend inimest, selline ei ole õigusriik. me peame toetust avama, avaldama nendele inimestele, kes oma eluga riskivad äh, Venezuela demokratiseerumiseks ja öö, proua Mogherini peab koheselt nõudma poliitiliste vangide öö, vangist vabastamist härra Lopes Aguilar. suur tänu, härra juhataja. lisaks äh, sellele, et see resolutsioon on väga halvasti sõnastatud, arvan ma siiski, et kõik Venezuelas peaksid pigem olema valmis konstruktiivseks dialoogiks. see tähendab sellist dialoogi, mille eesmärgiks on rahu ja see, ja selline dialoog, mis annab inimestele võimaluse oma sõna rahumeelselt äh, avaldada. ja kindlasti tuleb äh, teha lõpp äh, omavolilistele vangistustele, näiteks nagu Leopoldo Lopesi vangistamine seda oli, teda on kümme kuud hoitud äh, Äh, vahi all äh, ja teda omavoliliselt on äh, süüdistatud riigi reetmises. ÜRO ja teised inimõiguste eest võitlevad organisatsioonid on viidanud sellele, et see vahistamine ei vasta reeglitele. tegemist on sõjavanglaga, kus teda hoitakse ilma igasuguse kohtumõistmiseta ja ta kindlasti ei peakski minema sõjakohtu ette. ma tahaksin öelda, et Venezuela ei ole konflikt selles, et kapitalism vastandub sotsialismile, vaid äh, pigem on seal vastandunud need, kes toetavad vägivalla kasutamist, omavalilist vahistamist ja nende vahel, kes on valmis oma eluga selle riigi eest võitlema, härra Pelder. ühe lausega võib väga palju ära öelda. demokraatliku opositsiooni äh, lõpp on tõesti lähedal. meie riigirežiim võib öelda, et karistamatus on nüüd demokratiseeritud, seda just öeldakse. Venezuela opositsioon on meie toetuse ära teeninud, nad soovivad tõesti pürgida demokraatliku õigusriigi poole ja tõesti praegusel hetkel Maduro režiim äh, on muutunud täiesti negatiivseks ja ka juudi kogukond on praegu antisemitistliku liikumise alla sattunud, neil on seal seitse tuhat inimest, kes kõik kannatavad antisemitismi all. ja kui nüüd sealt vasakpoolt äh, need inimesed mind vaatavad, tahan teada, mida teie kõige selle kohta ütlete. proua Veeber täna venezuelas paljud opositsioonijuhid on vanglas leopoldo lopez on lihtsalt üks kõige tuntumaid nendest aga umbes sada noort meeleavaldajat on vangis samal ajal kui kahe tuhande vastu on juurdlus alustatud kõik nad kasutasid oma õigust avaldada meelt valitsuse vastu mis on praegusel hetkel viinud riigi katastroofi äärele president maduro ja tema valitsus peavad saama aru et Äh, demokraatias on võimalik õiglaselt võidelda konkurentidega, ei ole vaja neid vangi heita või ähvardada neid isegi eluvõtmisega. ÜRO Inimõiguste Komisjon on kutsunud üles need vangid vabastama, lõpetada piinamise nüüd Euroopa Liit on samamoodi kutsunud üles nende inimeste vabastamisele hoolimata vandenõuteooriatest, äh, mida väidetakse olevat Venezuela vastu, me soovime, et Venezuela asuks demokraatlikule kursile, me soovime, et nad saaksid elada turvaliselt ja õitsengus. aitäh, järgmisena proua Suuber, palun. aitäh, härra president Venezuelas äh, avalikke hooneid, lasteaedasid, äh, haiglaid lõhutakse. üks äh, naisterahvas koos oma lapsega suri ühe vägivaldse rünnaku käigus, tegemist on täiesti mõttetute suvaliste rünnakutega, mis on endaga kaasa toonud väga tõsiseid tagajärgi. kõik, kes on kuritegusid sooritanud, peavad jõudma kohtu ette kuid Venezuelas väga paljud teist on selle ära unustanud. Venezuelas on, on ka neid kes on sattunud vägivalla ohvriks ja neid ohvreid ei ole isegi mitte mainitud. kolmkümmend neli inimest on saanud väga raskete kuritegude süüdistuse, sest nad on oma võimu ära kasutanud. tegemist on suveräänse riigi kohtusüsteemidega ja kohtusüsteemi organitega ja neid tuleb samamoodi võrdselt kohelda. selle resolutsiooni vastuvõtmine tähendab seda, et Euroopa Parlament on äärmusliku vägivaldse rühmituse mängukanniks sattunud. Läheme nüüd vaba mikrofoni juurde, ütleb härra president meil on väga palju sõnavõtusoovijaid, ma ei saa kõigile kahjuks sõna anda, sest äh, muidu ei jää meil aega teiste arutelude jaoks. kui olete nõus, siis anname sõna igast fraktsioonist ühele inimesele. eriti just nendele, kes siiamaani ei ole veel sõna saanud. härra Irtur Kais esimesena, palun. aitäh, härra president olukord Venezuelas on tõesti väga õudne. Maduro valitsus äh, on Chavez'i järglane ja kasutab täpselt sama poliitikat nagu varem, ta äh, on inimõigused äh, jalge alla tammunud ja in-, ja Venezuela rahvas on sattunud surve alla ja vaesuse äärel. Need on pildid, mida me näeme iga päev Venezuelast, väga paljud on heidetud vanglasse, neilt on ära võetud igasugused kommunikatsioonivahendid, inimõigusi rikutakse ja seda kõike Chavez'i poliitika tulemusena Euroopa Liidu institutsioonid peavad Venezuela valitsuselt nõudma, et need repressioonid lõpuks äh, lõppeksid ja meil tuleb üritada sellest Chavez'i õudusunenäost välja tulla ning nõuda demokraatlikud arengud Venezuelale ning Rahvapartei töötab palehigis selle eesmärgi nimel. praegune valitsus mis jälgneb äh, Chavez'i poliitikat, äh, äh, selle vastu tuleb võidelda. tegemist on inimestega, kes on lihtsalt julmalt võimu enda kätte võtnud. uniunea europeană s a afirmat în politica internațională ca un actor dedicat promovării democrației. suur tänu suur tänu, mis puudutab, me peame võitlema demokraatia ja inimõiguste eest me peame tagama selle, et inimõiguseid äh, kaitstakse igal pool, et tegemist ei oleks äh, mitte ainult tühjade sõnadega meie välispoliitikas, vaid oleks meie välispoliitika raison d'etre. ja seega oleme me väga-väga mures, äh, sellepärast et olukord Venezuelas järjest halveneb inimõigusi ja põhiõigusi äh, rikutakse konstantselt. on väga oluline, et Euroopa Liit saadaks välja väga selge sõnumi demokraatlike põhimõtete alalhoidmise olulisuse kohta. on oluline, et tagakiusamine lõpeks ja et omavoliline kohtupidamine äh, peatataks. on väga-väga oluline, et Venezuela astuks reaalseid samme inimõiguste Eh, tagamiseks, sõnavabaduse kaitseks ja ka kogunemisvabaduse kaitseks ja see, see on probleem, mis puudutab, see on mureks kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele ja kõrge esindaja, ma olen resolutsiooniga nõus, peab mängima senisest olulisemat rolli. Lever. Uh, thank you very much uh,. Uh, I had... aitäh ma lootsin, et saaksin Maria Corina Machado juhtumist rohkem rääkida, aga nende tehtud kommentaaride pärast ma keskenduksin Mercosuri Venezuela suursaadiku sõnadele, ta ütles, et härra Lopes on süüdi mitmetes kuritegudes ja et ta saab õiglase kohtuprotsessi, see on täiesti absurdne sest äh, võrdse kohtuprotsessi äh, võimalused on kadumas, see on täiesti ilmselge. režiim on absoluutselt taganenud oma sõnadest ja selle ja mulle tundub, et see kõik muutub väga koomiliseks, eriti nende inimõiguste rikkumise tausta, taustal, mis praegusel hetkel toimuvad. ja need kommentaarid, mida siin paremäärmuslikkused on teinud neokolonialismi austamise eest, teile tahan teile öelda häbi teile, häbi teile kõigile nende häbiväärsete kommentaaride pärast. aitäh, kolleeg Piraž quero expressar eh, a minha solidariedade e apreço ao povo da Venezuela. aitäh, mina olen solidaarne Venezuela rahvaga. rahvas valis vabalt ja demokraatlikult oma valitsuse ja on toetanud neid revolutsioonilisi protsesse, nagu öeldud, meil olid valimised, oli referendum ja need valimised äh, Äh, tunnustati, kuulutati ka kehtivaks äh, rahvusvahelise kogukonna poolt Eh, ja tõesti, demokraatlik protsess Venezuelas on eh, märkimisväärne. selle asemel, et siin nüüd õpetama hakata, on meil vaja demokraatiat Venezuela jaoks ja meil tuleb vaadata, kuidas valitsus on nüüd eh, vara jaganud kogu rahva vahel ära, mitte ainult mõningatele üksikutele inimestele kõik on muutunud paremaks, vaesus on vähenenud, enam ei ela nii palju inimesi tänavatel jah, otse loomulikult soovitakse nüüd nende projektide vastu võidelda, aga ajalugu võtab ikkagi oma kulu. ja nüüd saab sõna nõukogu nimel härra Vedova, Della Vedova. aitäh, aitäh, härra president, lugupeetud äh, parlamendiliikmed. Euroopa on solidaarne Venezuelaga, meil on ajaloolisi sidemeid Venezuelaga Äh, piirkondliku arenguga Venezuelas ning Venezuela annab oma panuse sealse piirkonna majanduskasvule või võiks anda pigem. Äh, ühiskond on rohkem killustunud seal Venezuelas ja see toob endaga kaasa suuri muresid. kahe tuhande neljateistkümnes aasta oli väga heitlik aasta äh, meeleavaldajad tulid tänavatele selleks, et protestida valitsuse vastu veebruarikuus Euroopa Liit äh, resolutsioonide kaudu avaldas juba muret äh, ühiskonna killustumise pärast ja ka vägivaldsete protestide pärast me tõime välja ka oma mure selle kohta, et tudengid ja poliitiline opositsioon on sattunud äh, vanglasse. me kutsusime kodanikuühiskonda ja valitsust üles tegema koostööd selleks, et leida kompromisslahendus me kutsusime kõiki osapooli üles äh, alustama poliitilist dialoogi ja vägivalda hukka mõistma väga murettekitav on see, et mitte mingeid edusamme lepituse teel ei ole tehtud samamoodi on murettekitav see, et ikka jälle tekib konflikt äh, opositsiooni ja valitsuse vahel ja arvatavasti on neid konflikte ka tulevikus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Maduro oma esimeses kõnes ütles, et ta soovib äh, riiki lepitada, aga me näeme, et praegusel hetkel on lõhe suurem kui kunagi varem. Venezuela on väga raskes olukorras, valitsus peab võtma vastutuse, samamoodi nagu ka opositsioon, selleks, et leida lahendust. ainult siis, kui kõik äh, ühiskonnarühmad on kaasatud, on võimalik leida ka lahendus. valitsus võitis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal valimised ja nüüd on valitsuse ülesanne leida kompromiss ning rahvast taasühendada. tegemist ei ole mitte ainult poliitiliste probleemidega, vaid ka raskete poliitiliste ja sotsiaalsete ning julgeolekuprobleemidega. inflatsioon kasvab ja kasvab äh, esmatarbekaupadest on puudus, kuritegevuse määr on väga kõrge ja julgeolekut kui sellist pole kaasatud. nafta hind langeb ja langeb, see toob endaga kaasa Venezuela olukorra halvenemise sellepärast tuleb valitsusel midagi ette võtta selleks, et ma tuhande viieteistkümnendal aastal majandustõusu teele pöörata, kuid tõenäosus on väga väike. president Maduro on öelnud, et eelarvet soovitakse kärpida. see tähendab seda, et tuleb tõesti leida avalikus sektoris kompromiss selleks, et neid kärpemeetmeid toetada. Venezuela roll kogu sealses piirkonnas võib praeguste kärbete all kannatada parlamendi resolutsioon meenutab täiesti õigustatult äh, ka seda, mis juhtus tudengite juhi ja meeleavaldajatega, kes täiesti põhjuseta vanglasse on heidetud. Venezuela ametivõimud peavad kiiresti ja sõltumatult äh, toimunud sündmusi uurima ja taastama õigusriigi põhimõtted teatud kohtuprotsessid on aga edasi lükatud ning meie kavatseme neid juhtumeid väga selgelt jälgida, nagu näiteks Leopoldo Lopesi ja väga paljude tudengite juhtumid, kes kõik istuvad vangikongis. Euroopa Liit on valmis tugevdama oma suhteid Venezuelaga nii kahepoolselt kui ka piirkondlikul tasandil. tegemist on tõelise sõprussuhtega, just sellepärast me meenutame Venezuelale stabiilsust ja edasiminekut on võimalik saavutada ainult siis, kui peetakse dialoogi ja inimõigustest peetakse kinni ning arvamuste vabadus on ka tagatud. dialoog on ainus võimalus selleks, et äh, tagada lepitus rahva hulgas, aitäh! suur tänu! Äh, olles nüüd ära kuulnud äh, nõukogu esimehe